nüüd aga läheme hääletuse juurde. kõigepealt äh, Winkleri raport, tegemist on nimelise hääletusega ja hääletus on alanud. kas te olete hääletanud? ma ei skeeda, skeeda ma, ma ei tea. The vote is closed. hääletus on lõppenud. mia, mia scheda. Approved. see on vastu võetud suur, suurte häälte enamustega. De Castro report. De Castro raport, nimeline hääletus, hääletus on alanud Did you vote? kas kõik on hääletanud? kui kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud. vastu võetud suure häälte enamustega ning õnnitlused härra äh, De Castrole ja samuti härra Vinklerile. Report uh,, adjon report. järgmisena hääletame Hudgtoni raportit raportöör on palunud sõna. palun, raportöör, teil on sõna. aitäh, president. see raport on täna hääletusel, sellepärast et prognoositud tulevad äh, viivitused kokkuleppele jõudmisega ühtse kalanduspoliitika vallas ning see ei ole üllatav, arvestades, et on ligemale kaks tuhat kuussada muudatust, äh, mida saadikud selle määruse kohta on esitanud. minu raport aga äh, on põhimõtteliselt tehniline raport, aga see sisaldab ka olulisi sõnumeid Äh, see raport võeti ühehäälselt vastu kalanduskomisjonis ja see juba iseenesest on ebatavaline. Äh, selles raportis hoolitsetakse selle eest, et juurdepääsurežiim äh, see kakskümmend kolm miili, mis praegu on, jääks kehtima Äh, ning äh, see, seda ka uue ühtse kalanduspoliitika puhul. ühes asjas äh, me kokku ei leppinud, oli see, et see kaheteistkümnemiiline juurdepääsutsoon lõpeb sellel aastal ja mul on väga hea meel, et komisjon tõesti ühehäälselt leisid, et selline lähenemine on lubamatu see on iseloomustanud alati meie kalanduspoliitikat alates tuhande üheksasaja üheksakümne kolmandast aastast saadik ning Äh, alati on seda kümne aasta kaupa pikendatud äh, ning äh, selline pikendus siis kehtib kuni aastani kaks tuhat kolmteist ja siis vaatame, mida uus ühtne kalanduspoliitika endaga kaasa toob. tahaksin öelda seda, et isegi Euroopa Komisjon on nõustunud, et kalavarude majandamine kaheteistkümne miili tsoonis on siiamaani olnud edukas. niisiis õppides äh, senistest kogemustest äh, peaksime me äh, järeldama, et kalurid on suutnud väga hästi korraldada oma kalavarusid, võrreldes sellega, et ühtne kalanduspoliitika tervikuna on läbi kukkunud ning ma arvan, et me peaksime tugev, pikendama seda kaheteistkümne miili tsooni aga äh, seda juba äh, otsustatakse raportis. Eh? aitäh ja nüüd me hääletame, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? palun hääletage me ootame teie järele. okei okay,, the vote is hästi, nüüd on hääletus lõppenud. see on vastu võetud väga suurte häälteenamustega okei okay., I congratulate. õnnitlused raportöörile. Moreira. nüüd Moreira raport, mis on siis järgmisena hääletusel. härra Moreira, palun, teil on sõna. Have... ma teen lühidalt, mul on teile midagi olulist öelda kõigepealt raportöörina palun ma, et te seda kokkulepet toetate, sest see on hea kokkulepe ning seda tuleb tervitada kui mudelit tulevastele sarnasel teemal koostatavatele kokkulepetele ja ma loodan, et me hääletame ühehäälselt nagu ka eelmise raporti puhul, aga kui me selle kokkuleppe heaks kiidame, me ei hääleta selle poolt ega kiida heaks nõukogu otsuseid, otsust selles küsimuses sellepärast et seal on säte, millega luuakse äh, komitee menetluse mehhanism äh, läbi läbivaatamise menetluse, mis võimaldab siis komi-, äh, nõukogul kontrollida komisjoni otsuseid selle kokkuleppe ellurakendamisel. minu arvates ei tohiks parlament olla nõus sellega, et nõukogu ühepoolselt otsustab äh, mingites küsimustes, mis oma olemuselt peaksid kuuluma kaasotsustamise alla parlamendiga. me ei saa lubada seda, et nõukogu kuritarvitab komiteede menetlust ja Äh, üritab äh, ühepoolselt äh, kontrollida seda, kuida-, kuidas komisjon seda kokkulepet rakendab. seega anname selgelt mõista, et me ei toeta nõukogu otsuse eelnõu selles küsimuses ning kui seda otsust ei muudeta, ma loodan siiski, et muudetakse, aga kui ei muudeta, siis meie ei luba äh, sellist pretsedenti luua, pidades silmas siis tulevasi rahvusvahelisi kokkuleppeid. kahjuks nõukogu täna siin ei ole, aga ma olen täiesti kindel, et äh, see sõnum jõuab nõukoguni. okei okay,, grazie, thank you. aitäh uh,. We vote uh,, we me hääletame, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud õnnitlused raportöörile. Teeva raport järgmisena. härra Teeva, palun. president, president, suur aitäh, et andsite mulle võimaluse sõna võtta. ma tahaksin tänada oma kolleege nii komisjonist kui parlamendist üldse, et see raport nii kiiresti menetleti. viisteist tuhat inimest sureb täna nälga ja see tähendab, et eh, see tähendab, et kogu parlament, tema personal, kogu nõukogu, tema personal, kogu eh, kohus ja personal ja eh, ombudsman ja tema personal ja kolmandik komisjonist maailma rahvaarv peaks kahekordistuma ja jõudma üheksa miljardini üsna peatselt ning seega ka meie toiduainete tootmine peab kahekordistuma äh, selleks, et, äh, et toita ära kõik inimesed. Äh, praegune toiduabi konventsioon ei olnud selle ülesande kõrgusel ning see uus konventsioon, mille me täna heaks kiidame, toob sisse uue abi, uued abivormid, kohalikud tootjad ja, ja kohaliku ostmise ning äh, Äh, näiteks ta-, talunikele vautšerite andmine arene-, arenenud riikides, nii et, et selle, seda saaks raha ja toidu vastu vahetada. ning äh, põllumajandust äh, arengumaades toetatakse, nii et, et suur aitäh teile kõigile, et, et kõik nii tublisti töötasite, et see raport vastu võeti ja et me saame sellega päästa nii paljude inimeste elud, aitäh! aitäh ja nüüd hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud õnnitlused raportöörile. Bauer report. nüüd Baueri raport. ka siin on raportöör sõna palunud. Thank you, president. aitäh, aitäh, et andsite mulle võimaluse sõna võtta, kuna täiskogul seda teemat ei arutatud, siis äh, piirduksin praegu mõne lühikese märkusega selle direktiivi eesmärk on asendada üheksakümne viienda aasta otsus, mis puudutab konsulaarkaitset Euroopa Liidu kodanikele, diplomaatilistele konsulaaresituste poolt, võetakse arvesse siis uut õiguslikku raamistikku, mis on loodud Lissaboni lepinguga ja Lissaboni lepingu artikkel kakskümmend kolm näeb ette selle, et igal Euroopa Liidu kodanikul, kes on kolmanda riigi territooriumil, ja kus tema koduriik ei ole esindatud, äh, omab õigus diplomaatilise äh, kaitsele seal, seal asuvate teiste liikmesriikide konsulaar- ja diplomaatiliste esindajate poolt ja see puudutab näiteks seda, kui inimese on kuriteo ohver äh, või midagi muud ja samuti puudutab see kriisiolukordi, kui Euroopa kodan-, Liidu kodanikel võib olla vaja abi mis puudutab nüüd äh, igapäevaseid äh, olukordi, siis äh, kodanikud tõesti võivad pöörduda ükskõik millise liikmesriigi saatkonda või konsulaati, kriisiolukorrad on natukene teistsugused. me leppisime almost ühe, ühehäälselt kokku, et Ehm, mitte ühegi liikmesriigi saatkond ei pea üksi kandma kogu koormat, mis on seotud kriisisituatsiooni sattuvate inimeste evakueerimisega, koordineerimise roll sellisel juhul läheb üle Euroopa Liidu delegatsioonile ning see on näide, näitamaks, et rohkem Euroopat ei tähenda rohkem bürokraatiat ja rohkem äh, Brüsselit, vaid see tähendab ka rohkem abi Euroopa Liidu kodanikele, kes on hädas, äh, rohkem kaitset äh, nendele kodanikele, kes on kolmandates riikides alaesindatud, äh, neile kodanikele, kes satuvad kriisiolukorda ning lõpetuseks tahaksin tänada kõiki variraportööre tehtu eest ning paluksin teid kõiki kolleegid, et te hääletaksite selle raporti poolt. nimeline hääletus ja hääletus on alanud Has everybody voted? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. okei okay., it is approved. see on vastu võetud. õnnitlused raportöörile. vastuse raport järgmisena. kes on poolt? vastu, erapooletud see on vastu võetud, õnnitlused raportöörile. Paulsi raport. Äh, salajane hääletus. Has everybody voted? kas kõik on hääletanud? Is... hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. härra Kaminski. president, tahaksin Äh, teid tänada, aga minu arvates on lubada, et me panime, lubamatu, et me panime konkreetse isiku hääletusele, tegemist on äh, salajase hääletusega, aga me ei näe selle isiku nime ja minu arvates see ei ole äh, meie menetlustega kooskõlas, me hääletasime kellegi poolt, kelle nimi isegi ekraanile ei ilmunud Gli uffici mi dicono che abbiamo rispettato pienamente äh, mulle öeldi, et me oleme kinni pidanud kõikidest menetlusreeglitest, hääletus on kehtiv ja läheme edasi. Amendment one. muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Um, the, the, the all uh, report we.... Äh, järgmine raport, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud approved see on vastu võetud. õnnitlused härra Moreirale. The following point. nüüd hääletame järgmist raportit, see puudutab kaubandussuhteid Jaapaniga, kes poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, õnnitlused raportöörile. Schneeber Jastrami raport järgmisena äh, lõige kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kontrollime. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viiskümmend üks, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitse, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viisteist, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuusteist. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaks. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime hääletus on alanud, sada kakskümmend kaks, teine osa. hääletus on lõppenud. vastu võetud. härra Cortes Lastra. kas te ei soovi sõna, ei? soovite, palun. aitäh pärast äh, äh, neid sõnu konstitutsioon tahame sõnada kaitsta naiste õigusi, et neil oleks juurdepääs ja nõnda edasi. näib, et keegi ei ole vastu okei okay., I m sorry. Äh, kahjuks, härra Cortes Lastra, äh, me ei saa seda suulist muudatust hääletusele panna. niisiis sada nelikümmend neli, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime hästi. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada nelikümmend kaheksa, sada nelikümmend kaheksa, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja üsna suure häälteenamusega. ja nüüd kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud härra Cashman. aitäh, president enne kui me hääletame kogu raportit, tahaksin, et te mõtleksite neile paljudele meestele, kes siin püsti seisid ja keelasid naistele nende õigusi. Mr. Mitchell. Mr. Mitchell. Okay, okay. I, I, I give, I give the floor only to Mr Mitchell. annan sõna ainult härra Mitchellile, palun. kakssada miljonit naist on lihtsalt maailma jäänud äh, sündimata, sellepärast et tehakse soopõhiseid aborte. me peame kaitsma naiste õigusi, neid ei tohi hävitada, äh, sest nad on naised. okei okay.. Roll call vote. nimeline hääletus, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on suletud. Approved with a large majority. heaks kiidetud suure häälte enamusega ning õnnitlused raportöörile. ja nautige oma lõunasööki. Sbagliato molto. Please, please, please. kolleegid, palun vaiksemalt. president, äh, vahepeal minu hääletusaparaat toimis, siis tal ei toiminud, siis ta hakkas jälle toimima, nii et mul oli probleem hääletusmasinaga. ütles härra Lambsdorff. The... hästi, me teavitame tehnikuid. okei okay., now, now we move nii ja nüüd läheme edasi siis hääletuse seletustega